hinda ei määrataks mitte esimeste konverentsil, vaid et seda teeksid kõik parlamendiliikmed. kallid kolleegid ma tean, et selle protsessi koha pealt oli esimeste konverentsis äh, sügavuti arutelu ja ma usun, et me peaksime sellele, selle koja üksusele andma võimaluse see küsimus ka tulevikus lahendada. aga teie kommentaarid on teadmiseks võetud äh, ning kindlasti äh, tekitavad nad muret ka teistele, aga jätkame nüüd hääletusega, kui võimalik. härra Randstorf, kas see puudutab sedasama teemat, kui see niimoodi on, siis sooviksin siiski äh, jätkata hääletamisega. härra Randstorf, kas see teema oli sama? jah, see on sellel samal teemal. ma tean, et Saharov